vastavalt artiklile seitse Euroopa Parlamendi eh, koodeksile, mis puudutab eh, finantshuve ja huvide konflikte, siis eile, viieteistkümnendal juulil kaks tuhat neliteist eh, sain ma neli, nimetasin neli liiget vastava komisjoni liikmeks. aitäh selle aplausi eest! Schön see on esimene kord, kui te minu kõne peale plaksutate. niisiis, kas tõlge toimib? kõik on korras, suurepärane. niisiis, ma alustan uuesti otsast peale. vastavalt artiklile seitse Euroopa Parlamendi liikmete käitumiskoodeksile, mis puudutab nende finantshuve ja huvide konflikte, siis eile, viieteistkümnendal juulil kaks tuhat neli sain ma viie ähm, nõuandva Äh, nõukogu liiget ametisse nimetada ja seetõttu äh, need viis on Paul-Danuta Hübner, proua Delvos Teres, härra Zayat Karim, härra Francisco Susa Wagner ja härra Jerry Mastalka. ja kaks äh, reservliiget tuleb ka nimetada ja need, selle info ma edastan teile järgmisel, järgmistel päevadel, kuna me peame nendega veel ühendust võtma ja ma ei ole veel kõikidelt vastust saanud Need viis korralist liiget saavad oma tööga vahetult alustada ja suur tänu kolleegidele nende valmiduse eest koostööd teha. Ähm, härra Gleeser, te soovite protseduurilise küsimuse esitada? Αγαπητοί συνάδελφοι, χθες το πρωί ο πρόεδρος Γιούγκερ δήλωσε ξεκινώντας την ομιλία του Härra Juncker andis oma kõnes teada, et siin on küll loodud unistuse, aga tegelikult äh, demokraatia, demokraatlikke õigusi rikuti, sellepärast et äh, härra Schulz Äh, ei andnud kõneaega härra äh, Papadakisele selgitamaks, miks ta seda ütles. nii et tegu oli selgitusega ja ta ei saanud seda selgitust esitada, nii et see on tõesti demokraatia, demokraatlike põhimõtete rikkumine ja seetõttu ma paluksin, et president Schulz, keda ma väga hästi tunnen, oma viga tunnistaks. aitäh, härra Kletsers siin kojas võib igaüks sõna võtta protseduurilise küsimuse osas või päevakorra kohta teha märkuse, nii nagu teie näiteks praegu, te soovite sõna, ma andsin teile sõna, te küll ei rääkinud ei protseduuri kohta ega ka päevakorra kohta, aga sellegipärast, et aga härra Papadakis seda ei leidinud, tema ei võtnud, tema ei soovinud ei sõna saada ega ta ei andnud ka öel-, ei an, andnud teada, mida ta soovib ähm, öelda, nii et ta lihtsalt alustas oma ettekandega, nii et kui kõik need sajad liikmed siin hakkavad lihtsalt rääkima, siis mitte keegi ei saa enam rääkida. ja lõppude lõpuks ei saa keegi enam aru, mida keegi räägib ja seetõttu ma palusin, et härra Papadakis ootaks ja võtaks sõna vastavalt kodukorrale. kui ta oleks seda teinud, siis ma oleksin talle sõna andnud, et, et ma ei saa ju alati lihtsalt öelda, et äh, mind ei huvita, mis sul öelda on, nii see siin ei toimi. igal juhul härra Papadakisel oli võimalus väljendada seda, et tema kom Kreeka Kommunistliku Partei esindajana, et tema ei leia, et proua Marine Le Pen teda esindab ja ma täiesti mõistan teda ja seetõttu ma veel kord ütlen, mida ta ütles, et et härra, äh, et proua Marie Le Pen rääkis küll äh, fraktsioonilise kuuluvuseta liikmete nimel, aga mitte tema nimel, nii et ma arvan, et see selgitus on nüüd ka edasi antud nii. ja nüüd läheme edasi nelja Euroopa Komisjoni liikme ametisse nimetamise juurde ja mulle on öeldud, et ka siin on üks ähm, avaldus kodukorra kohta, proua Harms, palun. härra Schulz, härra president meie puhul on olukord selline, et meie leiame, et me peame neid eh, ettepanekuid, mis puudutavad eh, aju